on teinud äh, tõlgenduse äh, lisa kuusteist kohta kodukorras, see puudutab äh, komisjonide tööjuhiseid, täiskogu internetilehel on see üleval ja see tõlgendus, seda tõlgendust peetakse kinnitatuks, kui vähemalt nelikümmend parlamendisaadikut või mõni fraktsioon selle vastu protesti ei esita järgmiseks täiskogu osaistungjärgiks. vastavalt äh, kodukorra artiklile seitsekümmend